meile on esitatud viie teksti äh, muudatused ning vastavalt kodukorra punktile kakssada kuusteist äh, lõige neli äh, loetakse siis vastuvõetuks, kui kahekümne nelja tunni jooksul pärast selle väljakuulutamist ei ole poliitiline fraktsioon või vähemalt nelikümmend liiget taotlenud selle hääletusele panemist ning te saate